okay, if you could take your... niisiis, kallid kolleegid, palun võtke platsi, sest me oleme juba ajast üle läinud. koordinaatorite kohtumine kestis kauem. ja kindlasti saadikud tahavad võimalikult kiiresti hääletama asuda. me oleme nüüd seitsmenda päevakorrapunkti juures, nimelt Euroopa statistika. ja meil on eh, arvamuste vahetus raporti eelnõu üle Euroopa statistika, Edward Skikluna on meie raportööriks. ma tänan. ma arvan, et statistika või pigem alustan uuesti. ma ei ole kunagi eriti vaimustatud olnud, sellepärast et tegemist on arvudega ja eeldatakse, et arvud lihtsalt kajastavad õigesti elu ja elu läheb edasi, aga nüüd täna on hakatud mõistma seda, et siin peitub oht, kui eh, statistilised andmed ise ei ole usaldusväärsed. ja me teame, et riigi rahanduse andmetega on olnud varasemast ajast eh, probleeme, aga nüüd üsna hiljuti on meil jälle üks näide tuua, nimelt Libori enda andmed ja kõik on alati pidanud iseenesestmõistetavaks seda, et Liborit ja nüüd me siis siin nüüd oleme. kõige suurem skandaal pangandussektoris, lisaks veel kõigile muudele probleemidele, mis seal on. nii et sajad triljonid dollareid tuletisväärtpaberites olid seotud äh, liboriga ja siis neid liigutati ükskõik siis, millised kaubavood nende taga olid. ja see raport on sellepärast ülimalt aktuaalne ja rõhutab seda, kuivõrd tähtis on, et meie statistilised andmed oleksid kõrge kvaliteediga ja usaldusväärsed, sest majanduspoliitilised instrumendid on mõjutatud sellest, kui kvaliteetsed statistilised andmed on ja kuivõrd usaldusväärsed nad on. ja statistika peab olema sama, on tegelikult sama usaldusväärne kodanike silmis kui statistikaasutused. ja meil on skandaale olnud institutsioonidega, nagu nüüd pangandusasutustega, me näeme, kuidas nad kaotavad usaldusväärsuses skandaalide tagajärjel ja komisjon on seda kõike mõistnud ja on avaldanud oma dokumendi, kus ta räägib kvaliteedi juhtimisest statistika vallas. meil on ka oma vahendite raport parlamendis samal teemal ja nüüd on siis meil siin veel õigusloomeline ettepanek arutusel raport üritab rõhutada seda, et usaldusväärsusalased kohustused eh, tuleb panna liikmesriikide mm, et nad mõistaks, millist rolli nemad etendavad eh, statistika usaldusväärsuse tagandamisel ning tähtis on loomulikult, et riiklikud statistikaametid oleksid sõltumatud. me räägime siin, et meil on vaja läbipaistvat töölevõtmist nendesse asutusse ja aluseks peavad olema puhtalt ametialased kriteeriumid. ettepanekus kutsutakse läbi vaatama praegust õiguslikku alust Euroopa statistikal selleks, et kaitsta eh, statistika usaldusväärsust. ja eriti ametialane sõltumatus riiklikel statistikaametitel on peatähtis selles kontekstis ja praegune ettepanek juht juhtib tähelepanu eh, isikutele, kes tegutsevad statistikaametites, et nende sõltumatus on see, mis tagab ehm, ametite sõltumatuse ja statistika objektiivsuse ja tähtis on, et Statistikaametid saaksid ise otsustada protsesside ja meetodite üle, mida nad oma töös kasutavad ning eh, ei tohi olla, et statistikaametid otsivad ja saavad instruktsioone juhtnöörde oma valitsustelt. see on peatähtis, et tagada Statistikaametite sõltumatus ning eh, Statistikaametite jaoks peavad olema läbipaistvad ja õiguslikult siduvad normid eh, ka selle kohta, kuidas nad suhtlevad teiste asutustega, sealhulgas ka kesk- pankadega muuhulgas. ja nad peavad asu-, avaldama ka iga-aastaseid aruandeid eh, oma ametitegevuse kohta ja nad peavad olema võimalikult läbipaistvad. meil on Euroopa statistika tegevusjuhis, see on aastast kaks tuhat viis, aga eh, tähtis on nüüd hea seista selle eest, et sellele tegevusjuhisele kirjutaksid alla valitsused ja liikmesriigid ja eh, ka parafeeriks selle Euroopa Komisjon kõige kõrgemal tasandil, et tõesti nendest juhistest kinni peetaks, mis seal kirjas on. on ka uus artikkel seitseteist A, mis puudutab ähm, haldusandmete kasutamist ja haldusandmetele ligipääsi. tähtis on, et oleks õiguslik raamistik haldusandmete kasutamiseks äh, Euroopa statistika koostamisel, on ka kuuendat artiklit parandatud, kus räägitakse selleks, et on vaja tagada Eurostati enda sõltumatus Euroopa Liidu tasandil. nii et ma lõpetan sellega, et tahan öelda, et see ettepanek ei nõua mingeid täiendavaid rahalisi vahendeid statistika eelarve realt, vaid eesmärgiks on lihtsalt parandada koostööd ja tagada kõrge kvaliteediga statistilised andmed. okei okay, um,, shadows. Uh, nüüd variraportöörid. Jean-Paul ei ole kohal. on. kas teie olete variraportöör ka? Rodi Kratson, aitäh proua esinejana, ma tahaksin esmalt tänada raportööri ja teda õnnitleda, sest ta esitas täi-, lisainfot äh, teem- ja ettepanekuid teema kohta, millega me oleme ka varem tegelenud ja me peame püüdlema mitte selle, üksnes selle suunas, et statistilised andmed ja põhimõtted oleksid usaldusväärsed, vaid et ka riikidel oleks äh, vastutus, et nad edastaks need andmed Euroopa Statistikaametile. see on seotud äh, ka nende õiguslike äh, seostega, mida me peame ilmsiks tooma, aga paralleelselt ei ole tegemist mitte üksnes usaldusväärsuse küsimusega, vaid ka selle uue süsteemi äh, finantskontrolli korraliku toimimisega, vaja on võrreldavaid andmeid, peab olema võimalik võrrelda riikide poolt tehtud edusamme ei ole võimalik äh, see, et tagatakse majanduslik äh, ühtekuuluvus ja äh, ilma korralike ja usaldusväärsete andmeteta. ilma nende andmeteta me ei saa eden-, kuskile poole edeneda liikmesriikide majanduste koordineerimisel või mingites muudes valdkondades. me toetame seega raportööri ettepanekuid sest ühelt poolt me peame olema või peame saama olla kindlad, et äh, tagatakse nende äh, statistikaametite äh, erapooletus, aga me peame samaaegselt olema kindlad ka, et need andmed on kogutud õigetel alustel ja et liikmesriikide andmed on võrreldavad edasised püüdlused äh, äh, finantspoliitikate ja majanduspoliitikate koordineerimisel, et äh, millega parlament on tegelenud et kõik need püüdlused peavad ähm, tuginema usaldusväärsetele statistilistele andmetele, mis, äh, see on seotud nende kogumisega, aga ka nende, äh, neid andmeid esitata, esitavate ametite usaldusväärsusega. me vaatame, mida me saame edasi, äh, kuidas me saame edasi panustada konkreetsete mõtetega selle, sellesse raportisse, aitäh! suur tänu, Sofi! jah, ma tänan! ma arvan, et need ettepanekud on väga kasulikud, aga mul on mõned küsimused, mitte küll palju, aga mõned. esimene küsimus. kas samad standardid, kriteeriumid hakkavad kohalduma ka Eurostati juhi ametisse määramisel, kui me kas ka siis selliseid sõltumatuse norme kohaldatakse? teiseks, need niinimetatud kohustused, et mis on seotud usaldusväärse statistikaga. mulle näib see selline deklaratiivne, liikmesriigid mm, lubavad, et nad järgivad teatud kvaliteedi standardeid, norme, ma arvan, äkki on midagi vaja, mis oleks siduvam. mittesiduvad normid, mis on viimastel aastatel vastu võetud, on midagi, mida liikmesriigid on eiranud ja ikka ja jälle me võtame vastu raporteid statistika kohta ja paberil näib kõik väga kena, aga me teame, et praktika on hoopis midagi muud. nii et kas ei peaks kaaluma ka seda, kuidas neid eh, dokumente ellu rakendatakse? ma palun, kas äkki härrasmees minu ees lõpetab nüüd läks mul mõttejärg käest. jah, ja tahaks ka selgust selle kohta, mida tähendab täielik juurdepääs kõigile haldusdokumentidele. oleks hea teada, kuidas seda tõlgendada. okei okay,, thank you. ma tänan, Philipp. Well, uh, I think that we have a good uh... ma arvan, et meil on hea ettepanek komisjonilt aluseks ja see on tõesti tubli alus, millele oma töös tugineda. kõigepealt mõned märkused. see, Edward, mida sa ütlesid eh, riiklike statistikaametite kohta, et nad peavad olema sõltumatud ka metoodikate kehtestamisel, jah, ma teatud määral saan sellega nõustuda, aga aktsepteerigem ka seda tõsiasja, et isegi äh, ja eriti, eh, kui tegemist on statistikaga, siis metoodikal on tohutu roll. sest eh, metoodika määratab see, millised tulemused mm, eh, te saate. ja need, kes töötavad Statistikaametites, ei ole ju robotid, need on inimesed, kellel on omad ettekujutused ja uskumused. ja nii nagu me mingit keskpankurit teid sajaprotsendiliselt ei usalda, siis ma ei usu ka, et me peaksime täieliku vabaduse jätma Statistikaametile metoodika valimistel. nii et ma usun, et seadusandjal on oma roll. ta peab näitama, mis suunas, mis vallas me tahame tugevaid andmeid kui me siin kuus pakki arutasime ja makromajanduse tasakaalu nihkeid, siis me rääkisime sellest samast. poliitiline valik tuleb teha, milliseid indikaatoreid me tahame seirata ja siis milliseid kohta andmeid saada ja kui me jätame nüüd selle valiku tegemise riiklikele statistikaametitele, kes üldse aruandekohustuslikud meie ees ei ole, siis see ei ole hea mõte. kui kõik need inimesed, kes seal töötavad, on näiteks rohelised, siis nad äh, vaatavad ainult ühte aspekti võib-olla põhjalikult, aga me tahame laiemat pilti saada. jah, ma tahan, et need statistikaametid oleksid oma töös sõltumatud, aga suundade seadmine jääb ikka poliitikud, poliitilisele võimule ja parlamentidele liikmesriikides ja Euroopa Liidus. nüüd eh, liikmesriikide tavad ja praktikad jah, me tahaksime, et need oleksid nähtavad ja arusaadavad tavakodanikele ja me tahame ka, et neid eh, jõustataks. nagu pankadega, meile ei meeldi enese reguleerimine ja me ei taha näha ka Statistikaametil sellist isereguleerimist. kui on tegevusjuhised, siis peavad nad olema kohustuslikud siduvad ja tuleb ka seirata nende täitmist ja tuleb vaadata ka seda, kuidas eh, ja küsimus muidugi, et kuidas seda teha, aga eh, kuidas parema praktika va-, vahendamist, vahetamist edendada. ja kuidas Statistikaamet omavahel eh, üksteise tööd kontrollivad, ka selle peale peame mõtlema ja andmete vahetus Eurostati ja riiklike statistikaametite vahel. kas meile see kõik sobib, mis praegu toimub, ma ei ole päris kindel, aga need on need valdkonnad, kus me teeme arvatavasti muudatusettepanekuid. ma tänan, Viki. Um, as... ma tänan. kolleegid teavad, et ma töötan toetan sajaprotsendiliselt üleskutseid läbipaistvust parandada ja samuti eh, informatsiooni sõltumatust parandada. jah, eh, kodanikud peavad teadma, kuidas majandus toimib ja sõltumatus on peatähtis selleks. Eh, ei mingit poliitilist manipuleerimist tähtaegadega, millal informatsiooni avaldada aga see sõltumatus peab olema tõesti eh, kõrgekvaliteediline, mitte madalakvaliteediline, nii et me kuulsime, milliseid märkusi siin saadikud tegid ka standardite normide kohta. seegi on tähtis ja ma olen väga nõus Sofiga selles, et teksti sõnastus, mis puudutab juurdepääsu kõikidele haldusandmetele vajab uurimist. kelle andmetest me räägime, milliseid andmeid küsitakse? näib, et see on siin väga lai fraas. tihtipeale me oleme siin üles kutsunud ettevõtjaid, et nad informatsiooni andma, aga nad palutakse seda informatsiooni erinevates formaatides, kolmes-neljas erinevas formaadis esitada. aga kui nüüd statistika ametid lähevad tööandjate andmete juurde, siis siin võib tekkida probleeme. et tahaks teada ikka, kuidas neid sõnu tõlgendada, mis siin kirjas on. juurdepääs haldusandmetele. nii et väga palju tööd tuleb ära teha, mõistmaks, mis on selle ettepaneku taust ja kuidas hea seista selle eest, et tõesti meil oleks sõltumatu ja kõrgekvaliteediline eh, statistikaamet, statistika aga samas tuleb informatsiooni kasutada tõhusalt. on tulnud olulisi avaldusi kulude halduse kohta, nad ei tahtnud, et eh, kulud kasvaksid ühiskonnale selle pärast, et selgemat statistikat nõutakse. nii et see on õige lähenemisviis komisjonilt. Eh, siin on räägitud delegeeritud aktidest, aga nagu me muudel puhtudel oleme näinud, tegelikult mõnikord saavad saatuslikuks just need üksikasjad, pisiasjad, mida liikmesriigid tahavad avalikustada ja mida mitte. ja mõnikord mõni otsus, mis näib üsna lihtne, võib tegelikult muutuda poliitiliselt äh, lausa plahvatusohtlikuks, nii et me peame väga põhjalikult läbi mõtlema, mida me siis oleme valmis delegeerima komisjonile selles valdkonnas. Uh, suur tänu ja kolleeg Šuntis, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. meil oli võimalus äh, veel rääkida mõningatest teemadest, mis on seotud statistiliste andmete usaldusväärsuse ja objektiivsusega. ja me rääkisime ka kolleegiga, kes on praegu raportöör nii et ma ei pea äh, kordama oma põhimõttelisi märkusi. pärast äh, raportööri suulist äh, sõnavõttu suulisest sõna, raportööri suulisest sõnavõtust sain ma aru, et on nüüd veidi skeptilisem nende tekstide ja hea tahte avalduste suhtes, mis puudutavad statistiliste andmete usaldusväärsust. ning teine märkus äh, me rõhutame, et äh, püüeldakse statistiliste amet, andmete äh, kvaliteedi parandamise poole, mis aga puudutab äh, poliitilist tahet, siis ma nüüd ei pöördu raportööri poole, vaid ma räägin lihtsalt oma kogemustest. mis meelestavad mind skeptiliselt, me peame tõesti küsima, et kas selle määrusega õnnestub saavutada seda, mis me soovime, see on seotud ka siseste põhjustega üks põhjus on äh, majanduslik olukord. nüüd kogutakse andmeid äh, ühiskonna kohta ja majanduse kohta, mis, äh, mida kasutatakse majanduspoliitikate väljakujundamisel ja see on suureks probleemiks me võime neid andmeid loomulikult kasutada planeerimisel, aga sellel võib olla ka ohtlik mõju ja see võib eh, viia kodanike petmiseni ning teine asi, me teame seda väga hästi, me oleme näinud erinevaid asju, milliseid statistilisi andmeid me siin mõtleme, mil-, millest me räägime, mida me tahame, vastavalt nendele tulemustele, mis me saame, saame teatava pildi majandusest, seda kasutatakse poliitiliselt, meil on sellega piisavalt kogemusi ma räägin siin Kreeka kogemusest, nagu, nagu te teate, aga probleeme ei, statistikaga ei ole mitte üksnes Kreekas, vaid ka mujal. see on tõesti ainult äh, jäämäe tipp, sest äh, Kreekas on tõesti olnud väga palju probleeme. ja ka seal ei ole kõik äh, välja uuritud, ei ole ka vastavad kriminaaluurimised lõppenud, mis statistika kogumist on puudutanud ma ei tea, kas määrusega õnnestub meil vabaneda sellisest väga loomingulisest suhtumisest äh, statistikasse ja nüüd veidi nendest konkreetsetest püüdlustest. kes kontrollib sõltumatuid ametiasutusi? kas äh, sõltumatus on üldse tagatud, kuidas see kontrollimine peaks käima? ma alustan nüüd algusest kes äh, otsustab, et kes on Statistikaameti juht, milliste kriteeriumite alusel seda otsustatakse? tõenäoliselt äh, mõni valitsus või mingi poliitiline organ langetab selle otsuse, kas äh, selle üle on tagatud parlamentaarne kontroll, mida mm, tähendavad tegelikult need professionaalsed kriteeriumid? kogemus näitab, et reeglina mõne panga juhtiv ametnik saab selleks pank loomulikult saab ka mõjutada siis äh, vastavat asutust või isikut, tegemist on äh, tavaliselt suurpankade või valuutafondiga, kes äh, saab ähm, mõju avaldada, aga kas see professionaalne kogemus tagab et vastav isik on prof-, usaldusväärne, et ta teeb korralikku tööd, ma nüüd kohe ka lõpetan, otsustav on alati, et kes kontrollib selle isiku sõltumatust, sest et äh, lõpptulemusena kannab ta ju poliitilist vastutust, mõelgem Eurostatile. kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda oktoobri otsuse puhul komisjon ütles, et ta jälgib Eurostati tööd, see oli härra volinik Šumita, kes äh, vastava avalduse tegi, aga kui midagi valesti läheb, kui keegi äh, teadlikult midagi valesti teeb, kes siis korrigeerib või kes võtab vastutuse selle eest? meil lihtsalt on sellised küsimused. ja loomulikult mm, on vaja vastavaid küsimusi esitada, aga ma sooviks äh, kiita raportööri, ta tõesti väga püüab ja me üritame muudatusettepanekutega seda teksti veelgi parandada, selleks et see oleks võimalikult hea, aitäh! Uh, thank you very much. Uh, we have Mrs. Bacher. Suur tänu ja nüüd Eurostati peadirektoraadi asedirektor on ka siin ja raportöör tahaks kuulda ka komisjoni seisukohta selles küsimuses, aga kuna me oleme natukene ajast maas, siis ärge tehke väga pikalt. tänan, esinaine. teen tõesti väga lühidalt, sellepärast et meie ettepaneku tausta seletas raportöör väga hästi tahaksin viidata teie kuulamisele, kus käis ka härra Rademacher, Eurostati direktor ja seal ta mainis mitmeid küsimusi, mis on täna päevakorras. ettepanek on meie arvates väga realistlik, see on vajalikul määral ambitsioonikas ja sellist vajadust tõestas ka üks viimane episood. meie ettepanek äh, jälgib lähimuspõhimõtet ja põhipunktid on meil selgelt seletatud. tahaksin nüüd äh, keskenduda nendele küsimustele, mis esitati praeguse arvamuste vahetuse ajal. esiteks, kas äh, sõltumatuse standardid kehtivad ka Eurostati peadirektori kohta ja minu vastus on jah. komisjon äh, valmistab parasjagu ette Eurostati rolli ülevaatamise ettepanekud ja seal arvestatakse täielikult äh, sellega, mida praeguses dokumendis on välja pakutud ja teiseks äh, uue vahendi sisust ja eesmärgist, see on tõesti poliitiline deklaratsioon, aga tähtis on see, et äh, nii sisu kui ka rakendamist praktikas jälgitakse, selles ei ole midagi uut iseenesest. ja kindlasti see dokument ei jää ainult paberile, vaid see tõesti rakendub ka praktikas. nüüd, mis puudutab äh, haldusküsimusi, siis me oleme huvitatud äh, kvantitatiivsest infost, andmetest, me kindlasti soovime koormust ja kulusid vähendada, me ei soovi koguda andmeid, mis juba eksisteerivad, nii et me tahame täielikult ära kasutada kõigepealt info, mis juba olemas on. ja kindlasti äh, tuleks äh, panna paika piirangud. me ei ole huvitatud muudest äh, küsimustest kui andmetest. väga huvitav teema on ka metodoloogia sõltumatus. meie jaoks on oluline, et äh, kasutajad lepiksid äh, kontseptsioonis äh, ja selle üldalustes kokku. me oleme praegu protsessi alguses ja statistika tootjad kindlasti peaksid olema sõltumatud varasemalt kokku lepitud metodoloogia rakendamisel ja seda tuleks tekstis ka täpsustada. meie ambitsioon ei ole täielik sõltumatus, me soovime kontseptsioonide ja meetodite osas kokku leppida. nüüd, äh, mis äh, puudutab äh, praktikat, siis kas isereguleerimine on piisav ma arvan, et äh, oluline on paika panna ühelt poolt äh, miinimumstandardid, aga ka püüdlused, nii et äh, raske on muuta seda vahendit täielikult juriidiliselt siduvaks ja ettepanek teeb äh, miinimumstandardid äh, juriidiliselt siduvaks, eriti mis puudutab äh, Statistikaametite juriidilist struktuuri, aga seal ei minda kaugemale. ma usun, et need olid nüüd põhiküsimused, millele ma vastasin väga lühidalt tahaksin toonitada veel kord, et äh, komisjon arvestab äh, parlamendi aktiivse toetusega, et säilitada ambitsioonikus äh, kuni selle protsessi lõpuni, et suur tänu kõikide sõnu, sõnavõttude eest, ma usun, et meil saab olema hea ettepanek Äh, mis paneb paika statistika standardid ja nendel on järjest olulisem roll äh, meie ühiskondades. suur tänu, me oleme statistikaga viimasel ajal palju tööd teinud ja me teame, et äh, lahinguid peame me lõpuks liikmesriikidega triloogide raames mõne oma raportiga olen ma ka nüüd triloogis ja kuuspakiga seoses me võitlesime selle eest, et mainitaks sõltumatuid äh, statistikaasutusi ja kindlasti peame me selle olulise teemaga ka jätkama ja kasutame kindlasti ära kõiki võimalusi, mida meile pakub äh, ka Vicky Fordi raport ja nüüd Edward. lõpetuseks sooviksin tänada kõiki variraportööre, sellepärast et äh, tõstatatud äh, küsimused olid kõik väga asjakohased. siin äh, meil ei ole tegemist mitte lihtsalt keskmise raportiga, vaid äh, raportiga, mis toob endaga kaasa vajalikud muutused. ja arvestan teie poolt tehtud äh, muudatusettepanekut, mis puudutab äh, standardeid, samuti kohtupraktikat ja administratiivdokumendid, haldusandmed, vaatame üle, mida selle all täpselt mõeldakse. loomulikult soovime, et oleks tagatud sõltumatus äh, ja väga oluline on ka see, mida ütles härra Tšuntis tuleb paika panna, mida täpselt äh, mõõdetakse. OECD samuti juhtis tähelepanu sellele, Äh, me ei peaks lähtuma ainult äh, mõningatest sotsiaalsetest äh, indikaatoritest, nagu näiteks SKT-st, vaid me peaksime minema kaugemale, kui me hindame inimeste, perekondade heaolu. nii et septembri alguses ma teen ka siis vastavad omapoolsed muudatusettepanekud sellesse raportisse. ja nüüd ajaplaanist kahekümne kuuendal septembril äh, arutame raportit äh, komisjonis äh, ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksandal oktoobril ja siis neid muudatusettepanekuid arutatakse komisjonis novembris ja täiskogule jõuame arvatavasti detsembris nüüd äh, edasi hääletuse juurde, MIFID-i hääletus on edasi äh, lükatud, nii et äh, me hääletame raportit eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem. annan teile natuke aega, et otsida välja hääletusnimekirjad. jaa, see on okei. But people are still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 niisiis äh, kolmkümmend viis äh, saadikut äh, on sisestanud oma kaardi, viis peaks veel hääletama. Alde miinus üks. kolmkümmend kuus kaarti sisestatud, kolmkümmend üks on hääletanud miinus kaks Aldel niisiis äh, hääletamine on lõppenud. ja alutame, alustame hääletamisega. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist äh, ei hääleta, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle seitseteist, palun ja hääletamine on alanud. ja kaks poolthäält veel ALDE poolt lisame juurde ja hääletamine on lõppenud. nii et kakskümmend poolt ja seitseteist vastu. nii et vastu võetud. edasi kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et sama enamusega vastu võetud, aga kontrollime üle kas äh, kõik on nüüd hääletanud? nii et äh, kakskümmend üks äh, poolt, kuusteist vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama enamusega kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, osade kaupa hääletus, kakskümmend üks esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt vabandust, kuus langes ära, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse langeb ära, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kaheksa, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle aga tundus, et on sama enamus kui varem. pluss kaks Aldele. kas veel keegi hääletab? hääletamine on siis lõppenud. kakskümmend poolt seitseteist vastu, kaasa arvatud äh, kaks Alde häält juurde, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama enamus, kolmas osa poolt vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. ja nüüd äh, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame elektrooniliselt kogu muudetud teksti üle kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, nii et kolmkümmend kaks äh, poolt, kolm vastu ja kolm erapooletut. ja nüüd hääletame õigusloome resolutsiooni, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? vajutage aga nuppu, aitäh! hääletamine on lõppenud, kolmkümmend üks poolt, vabandust, kolmkümmend kolm poolt, üks vastu ja kolm erapooletut. nii et äh, suur tänu ja praegune koosoleku osa on lõppenud ja jätkame pärastlõunal. He's not here, is he? Oh, okay. oh, I'm sorry, I couldn't see him. Um, sorry, I, I think did the raporteur wish to make a co-? mulle näib, et raportöör tahab MIFid edasilükkamise pärast paar sõna öelda. me teame, et see lükati edasi, sest meil on väga palju tööd teha, see on see sõnum